ja välisteenistus üritasid ikka ja jälle sellest olukorrast midagi äh, päästa ja kui me üritame ühiselt tegutseda, on meil võimalus olemas, aga äh, kui me ainult äh, näiliselt ühiselt tegutseme, siis meil seda võimalust ei ole. aitäh härra Fleckensteinile ja nüüd saab sõna härra Pelder üks, üheks minutiks. aitäh Euroopal on vaja diplomaatilist ühtsust, aga kahjuks meil ei ole seda, siin on väga palju erinevaid huve mängus, toetatakse ehm, erinevaid pooli, erinevaid äh, paramilitaarseid üksusi ja ma arvan, et isegi Itaalia valitsuses ei ole üksmeelt. Itaalia valitsus on äh, sügavalt lõhestunud, ma näen, et on suur oht selles Euroopa Liidule. paramilitaarsed üksused saavad muuhulgas relvi Türgist, on hädavajalik, et, äh, et oleks Euroopa kahjude piiramise poliitika, seda tahaks äh, kõrgele esindajale südamele panna ja nüüd saab sõna Claude Moraes lugupeetud kõrge esindaja, lugupeetud kolleegid Äh, äh, proua Jala Sender ja härra Castaldo ja teised on õigesti seda olukorda kirjeldanud, mis meid, mis tekkinud on. kõrge esindaja on siin selleks, et rääkida, kuidas toimida selles olukorras ja välisteenistus rääkis meile hiljuti ka nendest strateegiatest ja tahaks öelda koos kolleeg Spinelliga, küsida, et kuidas me siis äh, nüüd äh, hakkama saame sellega, et pikendatakse operatsioon Sofiat, aga ei ole laevu, et äh, kas me, on mingi võimalus olukorda muuta, kui olukord veelgi halvemaks muutub ja loomulikult äh, me äh, proua Ajala Senderiga käisime pagulaslaagrites, me teame, millega tegemist on. siin ei ole tegemist kellegi süüdistamisega, vaid sellega, et vaja on teha koostööd. oht on, et tuhanded pagulased ja rändajad, kes on nendes äh, pagulas kinnipidamiskeskustes, äh, et me oleme Liibüat ja külastanud ja me näeme, et tegemist on kriisiga, mis läheb ainult hullemaks peri-, poliitiliselt väga pingelisel perioodil, et ma küsin, et kas on mingit paindlikkust meie lähenemises ja palun rääkige meile Sofia operatsioonist. aitäh ja nüüd saab sõna härra Juurek pani przewodnicząca! panie i panowie posłowie! w wypadku tragedii libijskiej mamy do czynienia. selle liibüa tragöödia puhul on tegemist järjekordse peatükiga suurest tragöödiast mille pealkiri on araabia kevad tegemist on väga kuluka õppetunniga järgmise komisjoni jaoks, nende inimeste jaoks, kes järgmisel parlamendi ametiajal hakkavad Euroopa Liidu eest vastutama. me peaksime võrdlema oma erinevate poliitikute tööd lähtuvalt konkreetsetest kriteeriumidest, ehk siis et oleks võimalik hinnata faktiliselt poliitikat nad aga, et ennast ei petetaks. me, kas me mõtleme, et me peame demokraatia eest võitlema viimase Liibüa elu nimel või eh, viimase elukaoni, me peame järele mõtlema. aitäh ja proua Kienge, üks minut. suur tänu, president. praegu ei ole aeg lõhestumiseks, see kohutav olukord liibüas tähendab et kõik peavad oma vastutust kandma institutsioonid valitsused organisatsioonid ja kõige kiiremini on vaja relvarahu aga kõik peavad ka panustama kestliku poliitilise lahenduse leidmisesse mis pakuks ehk pikaajalist rahu ja riigi taasülesehitamist inimelude mm, kadu on olnud väga kõrge, sihikul on olnud koolid, haiglad, pagulaslaagrid ning haavatavad isikud, paljud neist, kes on olnud vangis ja seega tohutus ohus, vaadates kõikide nende meeste, naiste, laste arvu, kõik need inimesed, kes ei saa praegu lahkuda sealt, sest neile ei anta rahvusvahelist kaitset. ehk siis Liibüat ei saa tõenäoliselt käsitleda eh, turvalise riigina inimeste nii-öelda mahapanemiseks. osa siin kõnelevad ka, võttes arvesse eh, valimiste tulemist, aga kas teie arvate, et Liibüa on ohutu riik või mitte? Eh, aitäh, järgmiseks Alfred Sant. eurooplastel on kohustus näidata, et nende peamine huvi Liibüas eh, on ikkagi Liibüa inimesed, mitte nafta, mitte see, kes saab juurdepääsu Aafrika mineraalidele. kõigepealt tuleb kokku leppida põhiasjades, Euroopa Liidu jaoks peab olema keskmine, eh, keskne see, et eh, Liibüas ei tohi edendada terrorismi. samaaegselt on Liibüa inimestel vaja stabiilsust, ilma stabiilsuseta võib kunagi tekkida rahu ja demokraatia, aga kui pole stabiilsust, siis seda ei juhtu kunagi me ei tohiks äh, minna seda teed, et me äh, nii kiiresti tahame mingit režiimi paika panna Liibüas, kes meile ilmtingimata meeldib, tegelikult selline väline sekkumine on Liibüa olukorda just halvendanud, viinud selle anarhiani praegu, Euroopal on märkimisväärne äh, vastutus siin ja selle protsessi käigus me ei saa jätkata selle halvatusega, mis äh, takistab Liibüa rahval oma institutsioonide taasloomist, ehk siis meie toetus peaks minema nendele inimestele, kes ähm, tahavad seda anarhiat piirata, pakkuda Liibüa isikutele äh, turvalisust ja kes tahavad, et Liibüa ühiskond toimiks normaalselt. aitäh, äh, härra Sant ja nüüd Kati Piiri, üks minut. suur tänu. Äh, sada nelikümmend seitse isikud on hukkunud, sajad, üle kuuesaja vigastatud, sajad on ka kinni peetud, see on praeguste Liibüa lahingute tulemus. peaaegu suudeti kokku leppida valimistes ja muus, aga sellest olenemata on nüüd puhkenud Tripoli lõunapoolsetes äärelinnades verised konfliktid ja see ilmestab Eh, seda, et Haftar proovib praegu oma positsiooni läheb, läbirääkimiste laua ümber tugevneda. me ei saa seda toetada, sest Haftari käitumine võib viia täiendavate ohvrite tekkeni kodusõjas ja see võib ka viia selleni, et tohutult palju isikuid pagevad Liibüast ja satuvad inimkaubitsejate kätte. ma kutsuksin kohe üles kõrget esindajat tegutsema, et Haftari väed tagasi kutsutaks ÜRO ja Euroopa Liidu tegevus on siin keskne, see on ainus viis äh, rahu saavutamiseks. suur tänu, proua Piiri! nüüd läheme edasi vaba mikrofoni vooru juurde ja rõhutaksin, et kõneaega on kõigil üks minut, sest õhtu tuleb veel pikk. esimesena saab sõna härra Faria, palun senhor presidente senhora alta representante a recente escalada militar na. lugupeetud kõrge esindaja viimane sõjaväeline e, e, eskaleerumine ja olukord alžeerias on Euroopa jaoks poliitiliselt väga olulised, see võiks tähendada uut rändelainet meie mandri jaoks, on inimesi, kes väidavad, et Liibüa on turvaline riik, aga tegemist on valedega, tegemist on kuue miljoni euroga mm, abiga. Euroopa Liit ei saa lubada seda, et teatavad majandushuvid on prioriteetsemad oluline on, et kohe hakkaks kehtima relva, relvarahu pealinnas, et äh, oleks rahu, et oleks võimalik jõuda riikliku ühtsuseni, et oleks äh, rahu ja stabiilsus kõigi liibüalaste jaoks. kõrge esindaja juba ütles seda, et liibüalastel peab olema võimalus ise oma saatust kujundada. aitäh, härra Faria, järgmisena saab sõna Anna Komes. hän ei taida olla täällä aga Anna Gomes ei ole siin. selge, siis läheme edasi. Patricia Laranda. hän on täällä. Olkaa hyvä. Teie olete kohal, palun, teil on sõna. Merci. aitäh proua kõrge esindaja, olukord Liibüas on väga murettekitav, vähemalt viissada inimest on, viissada, viiskümmend viis inimest on äh, hukkunud, väga paljud vigastada saanud, tegemist on teise kriisiga pärast Gaddafi kukutamist kahe tuhande üheteistkümnendal aastal ja ÜRO äh, võimekus on samuti küsimärgi all. Äh, selge on see, et kuna Euroopa Liidu riigid on lõhestunud, siis ei ole olnud võimalik seda konflikti lahendada, ehkki mõned on, on vastutavad selle konflikti tekkimise eest, vaatan siin Hispaania, Itaalia poole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 olukord on suureks õnneks äh, Daeshile ja muudele islamistidele ja mõtlen siin muuhulgas ka Tuniisiale, keda ähvardavad äh, pagulasvood. Äh, ähm, olukord on väga plahvatusohtlik ja Euroopa Liit peab sundima osapooli tagasi pöörduma läbirääkimiste laua mm, taha selleks, et vältida uut veresauna, aitäh. aitäh, proua Lalonde ja nüüd saab sõna Bill Etheridge. palun mikrofoniga. suur tänu. Liibüa ja kogu Araabia kevade sündmustik on äh, väga hea õppetund selle kohta, kuidas lääneriigid on sekkunud riikidesse, mille, mida me ei mõista ja kus me tekitame rohkem kasu, rohkem kahju kui kasu, vaadake neid sündmusi, kaos, pagulased, hukkunud kes sellest kasu saab, sellest saavad kasu despoodid, kes võimule tulevad, terroristlikud rühmitused, me peame aru saama, et tulevikus pommide ja relvajõududega sellistesse kohtadesse minek ei ole lahendus. see teeb olukorra hullemaks, me peame inimestega suhtlema, aitama, tuleb teha diplomaatiat, kaubandust, aga me peame mõistma, et et sellise jõulise liberalismi ja interventsionismi päevad peavad olema lõppenud. ainus viis jätkata on kaubandus ja kõnelused. kiitokset, edustaja Etheridge. aitäh, härra Etheridge. Jüri Pospessil, palun. paní předsedající já jsem velmi pozorně poslouchal paní vysokou komisařku. aitäh kuulasin väga tähelepanelikult kõrget esindajat ja me oleme ühel meelel selles osas, et ainult poliitiline lahendus äh, võib pakkuda tulevikku Liibüale. Äh, kindral Haftar tahab riiki destabiliseerida, aga kahjuks meil ei ole korralikku strateegiat, keegi ei tea, millised konkreetsed sammud oleksid õiged. me üritame mm, diplomaatiliselt olukorda parandada ja saame ainult loota, et diplomaatia võidab. proua Mogherini olukord on tõesti ülimalt keerukas ja ma kardan, et meie siin ainult räägime ja teeme liiga vähe selleks, et aktiivselt äh, konflikti lahendamisele kaasa aidata. sest täiendav destabiliseerumine võib tähendada seda, et pa-, mm, tuhanded pagulased asuvad teele Euroopa suunas ja seda me soovime vältida, aitäh. aitäh, härra Pospisil ja härra Strajovski, palun. sooviksin kõigepealt kiita kõrge esindaja tegevust ja ka ÜRO tegevust ja ülemvoliniku tegevust. ma leian, et me teeme kõik endast oleneva, aga üks asi, mida tuleb silmas pidada, on see, et on vaja rohkem teada, on vaja rohkem süvitsi teada selle olukorra kohta. me elame olukorras, kus infot ei ole piisavalt ja sageli üllatab meid eh, miski, samuti me peame pettuma, meil on rahalised probleemid, ehk siis me oleme nii paljudes aspektides abitud ma leian, et need talitused, mis on meie käsutuses, peaksid äh, paremini asju teadma, nende informeeritus peaks olema parem, et me saaksime olla sidusamad, järjepidevamad, tõhusamad. paljudel juhtudel, kui me oleme rääkinud välisasjadest, oleme rääkinud Aafrikast, Lähis-Idast, siis äh, siin on midagi aktsepteeritamat minu jaoks, nimelt see, et me oleme kuidagi negatiivselt üllatunud, sellepärast et me ei teadnud midagi. ehk siis ma nõuan, et meil oleks rohkem konkreetsemaid süvateadmisi, aitäh. aitäh, härra Strojevski. ja sellega on kõnelejate nimekiri ammendatud, annan taas kord sõna proua Mogherinile, kõrge esindaja, palun. Madam Chair uh,, first of all I am sorry that aitäh, kõigepealt vabandan, et mõned kolleegid, kes esitasid küsimusi, lahkusid saalist ootamata ära minu vastust, aga ma siiski vastan neile. ja ütleksin ka, et on kurb, et kui me arutame midagi, äh, mis on nii tõsine ja see ei ole ka üllatav, me oleme võidelnud aastaid mitte ainult Euroopa Liidus, vaid ka ÜRO-s ja mõnede partneritega Aafrika liigas ja mujal, on kurb näha, et äh, selle parlamendi äh, äh, ametiaja viimasel istungil on rohkem pealtvaatajaid kui selles arutelus osalejaid, nii et tõesti ootaksin rohkem osalust kolleegidelt, aga kiitus neile, kes on praegu saalis olemas. ja suur tänu mm, mm, toetuse eest töös, mida me oleme teinud viimastel nädalatel, see ei ole olnud sugugi lihtne saavutada ühtset Euroopa seisukohta. nagu te teate, lähtepunktid ei olnud sugugi alati ühesugused ja arvamused äh, üksmeelsed, aga praegu meil on ühtne Euroopa poliitika ja meetmed selleks, et stabiliseerida riiki ja anda võimalus Liibüa kodanikele, huvipooltele, institutsioonidele, kuigi nad on väga haprad ja kuigi valitsevad äh, konfliktid ja nad peavad leidma oma tee riigi ühendamiseks. tahaksin tänada parlamenti toetuse eest selles töös ja ma arvan, et äh, meil on õnnestunud saavutada mm, üht-teist head väga keerulises olukorras ja võib-olla on kaks asja, mille üle võime olla uhked. esiteks toetus, mida me kogu aeg pakume ÜRO-le ja ÜRO eriesindajatele ja nad alati vägagi loodavad ja toetavad Euroopa Liidu poolsele abile, ka diplomaatilisele abile. ma olin uhke ka selle üle, et meie töötajad läksid tagasi Tripolisse enne, kui enam enamiku liikmesriikide personal ja nad peaksid jõudma tagasi Tripolisse niipea kui võimalik. ma ise käisin ka Tripolis, et taas avada see töö pärast seda, kui me olime linnast tükk aega eemal olnud. ja olukord on teatud mõttes normaliseerumas. loomulikult ei ole siin veel midagi päris normaalset, aga võrreldes varasemaga ja Euroopa Liit institutsioonina on alati püüdnud aidata konstruktiivselt ja ausalt Liibüat ja Liibüa teab seda ja me oleme püüdnud teha seda nii poliitiliselt, rahaliselt äh,, diplomaatiliselt ja see on osalt tänu ka Euroopa Parlamendi toetusele. ja teiseks, selles väga keerulises olukorras olen uhke äh, selle töö üle, mida meil on lõpuks õnnestunud alustada ja mida peaksime veelgi konsolideerima eh, kinnipidamiskeskustes, et eh, need tühjaks teha ja sulgeda koostöös ÜRO ametitega. ma oleksin unistanud arutelust eh, täna siin Liibüa ja tema rahva üle, mitte selle olukorra üle. kui olukord sõjaliselt järjest halveneb, siis ma pean ütlema, et minu esimene mure on inimelude kaotuse pärast, äh, poliitilise dialoogi kaotuse pärast ja loomulikult kaasneb sellega ka rändeoht Euroopa Liidule, aga eeskätt on oht ähm, rändajatele endile, nende eludele. me peame arvestama eeskätt asjaoluga, et äh, kõik inimesed, kellele me siin viitame, on inimolendid ja me peame äh, tegema koostööd Liibüaga, võib-olla seda enda pärast, see on riik, mis väärib kohtlemist partnerina meie poolt. aga viimastel aastatel jah, me oleme hakanud tegema koostööd ÜRO asutustega, Rahvusvahelise Migratsiooniorganisatsiooniga ja teistega, et võidelda inimkaubanduse vastu ja äh, umbes ühe aasta jooksul on õnnestunud meile eriti migratsiooniorganisatsioonil äh, õnnestunud aidata umbes nelikümmend tuhat äh, migranti evakueerida äh, UNHCR-i keskustesse, kus nad on kaitstud ja sealt edasi saata neid ka oma päritoluriikidesse ja teha seda koostöös ka Aafrika Liidu ja liikmesriikidega. sõja väheliselt olukord küll halveneb ähm, ja muutub järjest keerulisemaks ja seetõttu ma toetan Filippo äh, Grandi eelmise nädala üleskutset kõikidele osapooltele tagada juurdepääs töötajatele, UNHCR-i ja IOM-i töötajatele, et see töö saaks jätkuda, sest see on äärmiselt oluline äh, nende enda pärast. ja mõned teist on esitanud mulle konkreetseid küsimusi, mis on seotud rohkem rändega. Äh, võin ka selle kohta väga selgelt väljenduda. Euroopa Liit ei pea Liibüat turvaliseks riigiks ja mitte ainult mina, vaid ka komisjoni teised kolleegid on seda korduvalt välja öelnud ja olukord ei ole muutunud. see on ka iseenesestmõistetav, arvestades praegust olukorda ja mõned äh, Euroopa Parlamendi liikmed on minu käest küsinud ka operatsioon Sofia kohta. nagu te teate, see ei ole ka saladus, minu ettepanek liikmesriikidele eh, ei olnud eh, mereressursside väljatõmbamine. Eh, ma olen alati soovinud, et need jääksid rahvusvahelistesse vetesse, sest need on osutunud äh, väga tõusaks heidutuseks inimkaubitsejatele, kui Liibüast Itaaliasse saabujate arv on üle kaheksakümne protsendi langenud viimase paari aasta jooksul, siis see on äh, suuresti tänu operatsioonile Sofia merel. ja muidugi on vastuolu selles, et et äh, meil oleks mereoperatsioon ilma mereressurssideta. Äh, kahjuks liikmesriigid on liikunud teises suunas, ma endiselt loodan, et liikmesriigid on valmis oma otsuse uuesti üle vaatama ja uuesti saatma äh, mereväe ressursse rahvusvahelistesse vetesse. see oleks vägagi mõttekas, mitte ainult heidutuse mõttes smugeldajatele ja inimkaubitsejatele, vaid kasulik ähm, ka selles mõttes, et me saaksime täita enda võetud äh, kohustusi ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsiooni täitmisel, mis puudutab relva ja naftaembargo kontrolli. loomulikult äh, seda on võimalik teostada palju tõhusamalt, kui meil on mereväe kohalolek merel. ja jällegi, mm, ma olen äh, seda juba avalikult öelnud ja võin öelda ka nüüd siin parlamendis, ma arvan, et äh, ilma mereväe ressurssideta operatsioonile Sofia ei suuda see täita oma mandaati täielikult, nii et loodetavasti liikmesriigid äh, vaatavad oma otsuse üle. see on nende vastutustunne, see on nende valik ja loodetavasti jõuavad nad teistsugusele järeldusele järgnevate nädalate jooksul. ja tahaksin veel kord lõpetuseks tänada kõiki erinevatest fraktsioonidest äh, toetuse eest, mida te olete üles näidanud kohapeal toimuvale tööle ja mitte ainult alates eilsest, vaid juba aastaid ja seda koostöös ÜRO-ga. et äh, jõuda tagasi Liibüa enda poolt juhitava poliitilise protsessini, mis aitaks riigil väljuda sellest äh, praegusest olukorrast, äh, deeskaleerida sõjalised pinged ja leida võimalus luua kaasavad tugevad institutsioonid ja luua rahu selles riigis. võin öelda, et peale mõne üksiku sõnavõtja on üldiselt olnud väga tugev toetus kõigepealt äh, humanitaarkoridoride avamisele, humanitaarabi saatmisele kiiresti äh, relvarahu sõlmimisele ja sellele, et me kutsuksime kokku ÜRO egiidi all rahvusvahelise konverentsi, mille kaudu saaksime väljendada samuti toetust ja anda liibüalastele endiselt toet-, lootust, et neil saab olema tugev ja toimimisväärne riik tulevikus. aitäh kõrgele esindajale järgmiseks äh, komisjoni asepresidendi liidu välisasjade julgeolekupoliitika kõrge esindaja avaldus, mis äh, puudutab USA poolt Golani kõrgendike tunnustamist Iisraeli territooriumina ja Jordani läänekord asunduste võimalikku annekteerimist. ma tänan siin on kaks erinevat teemat käsitlemisel ja mõlemad on seotud tuhande üheksasaja kuuekümne seitsmenda aasta sõjaga, aga need on kaks erinevat teemat, ühelt poolt USA administratsiooni otsus Golani kõrgendikke Iisraeli territooriumina tunnustada ja teine Iisraeli valitsuse asunduste poliitika Jordani jõe läänekaldal ja ma käsitlen neid teemasid eraldi. kõigepealt Golani kõrgendike tunnustamine USA poolt Euroopa Liidul on väga selge ja lihtne seisukoht siin. me oleme seda hiljuti eh, ja ikka jälle korranud. Euroopa Liit ei tunnusta Iisraeli suveräänsust Iisraeli poolt pärast juunit kuuskümmend seitse okupeeritud territooriumil. see on kooskõlas rahvusvahelise õigusega ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsioonidega kaks neli kaks ja kaks neli seitse ja märtsikuus ma tegin ka avalduse kahekümne seitsme liikmesriigi nimel, ütlesin, et see on meie seisukoht Golani kõrgendike osas on alati seda olnud ja ei ole muutunud vahepeal. nüüd viis Euroopa Liidu liikmesriiki paralleelselt on praegu ÜRO Julgeolekunõukogus Ühendkuningriik, Prantsusmaa, Saksamaa, Belgia ja Poola on need ja väljendasid oma ühist seisukohta ka New Yorgis nii et me alati palume, et Euroopa Liidu liikmesriigid ühel häälel räägiksid ja nii ka tehti antud juhul ja see ei ole mitte ainus kord ja ma tahan tänada neid viit liikmesriike, kes praegu ÜRO Julgeolekunõukogu liikmed on, sest eh, positsioonide koordineerimine ja nende väljendamine avalikkusele, pressiteated ja nii edasi, kõik viis teevad seda koos, sealhulgas ka kohtumised sealhulgas ka minuga, et koordineerida tegemisi ÜRO Julgeolekunõukogus. Need kohtumised on üha sagedasemad ja sellega ka me kanname vastutust, mis meil on mitmepoolse süsteemi eest ja rahvusvahelise korra eest ja ka tulen tänase päevakorra juurde, nimelt teine teema Iisraeli valitsuse asunduste poliitika, ma ei räägi tulevase valitsuse poliitikast, seda ei ole veel moodustatud, küll aga see, mida me oleme näinud viimastel aegadel, viimastel kuudel, Iisraeli asunduste rajamine on jätkunud möödunud kuul neli tuhat kuussada uut ehm, hoonet eh, kuulutati välja ja rahvusvahelise õiguse kohaselt on see illegaalne, asunduste rajamise tegevus on illegaalne ja kahe riigi lahendusega vastuolus, aga see lahendus mitte ainult ei mm,, ei ole hägustumas, vaid seda lausa lammutatakse tükkhaaval. Euroopa Liit jällegi on siin ühtne ja selgelt ütleb, et kahe riigi lahenduses hülgamine öö, on öö, suureks probleemiks kogu Lähis-Idale ja mitte ainult öö, sellele piirkonnale ja me näeme, kuidas kriis üha süveneb selles piirkonnas viimastel aastatel. Iisraeli ja Palestiina vaheline vägivald võib väljuda kontrolli alt ja sellel on traagilised äh, tagajärjed sellele ebastabiilsele piirkonnale. ja väga oluline on see, et kahe riigi lahendus ja Palestiina riigi loomine öö, äh, te-, ka peaks kinni Araabia maailma avaliku arvamuse toimuvat ja mm, kahe riigi perspektiiv tuleb elus hoida ja uute läbirääkimiste nimel töötada, et tõesti liikuda rahu poole ja tuleb olla selleks, et olla realistlik ja edukas, kõiksugused tulevased Eh, plaanid peavad tuginema rahvusvaheliselt eh, kokku lepitud parameetritele ja tuhande üheksasaja kuuekümne seitsmenda aasta joontele ja Jeruusalemm kui eh, mõlema riigi pealinn. ja meie töötame selle nimel edasi. Euroopa Liit mõistab, et kuuekümne seitsmenda aasta eelsed piirid on muudetavad ainult siis, kui mõlemad osapooled selles kokku lepivad ja sealhulgas ka Jeruusalemma osas kokku lepivad ja see on meie põhimõtteline seisukoht, aga see tugineb ka realistlikule kohapealse olukorra hindamisele, sest kahe riigi lahendus on ennekõike keskse tähtsusega rahu jaoks, aga ka julgeoleku jaoks, sealhulgas Iisraeli julgeoleku jaoks ning oluline ka demokraatia seisukohast demokraatia Iisraelis ja Palestiinas. tähtis on, et meil oleks tõesti ka jätkusuutlik majanduskasv mõlemal, nii Iisraelil kui ka Palestiinal ja kordan, et kõik see on väga oluline rahule, julgeolekule ja majanduskasvule kogu piirkonnas, ka naaberriikides. kui olukord ei parane, siis läheb ta hullemaks ja see on reaalsus, mida me oleme näinud viimastel aastatel, praegustel rasketel aegadel, ma arvan, et selle väljavaate hoidmine elujõudina äh, on parim, mida me saame teha ära, et tagada rahujulgeolek selles piirkonnas see on see, mille nimel me lähikuudel edasi tegutseme, kõigi nendega koos, kes on valmis selleks, et tulemuseks oleks lõplik rahu. meie Araabia partneritega töötame käsikäes, viimastel kuudel oli võimalus kohtuda Araabia liiga riikide juhtidega. esimest korda oli meil tippkohtumine Egiptuses nendega kõrgemal tasemel ja juba kolmas tippkohtumine Araabia liigaga minul ja Euroopa Liidu seisukoht kahe riigi lahendus, aga ka Golani kõrgendike osas seisukoht on olnud üks peamisi elemente eh, aruteludes ja peamisi elemente, mis viib kokku Euroopa Liidu ja araablased sellel raskel ajahetkel. nii et eh, ootan jätkuvalt koostööd nendega sel teemal, sest see on niivõrd oluline rahu ja julgeoleku jaoks Vahemere piirkonnas. kiitokset kõrgele edustajale. suur aitäh kõrgele esindajale ja nüüd annan sõna Rahvapartei esindajale Kristjan Predale. Teil on üks minut aega. suur aitäh, president, lugupeetud kõrge esindaja, me olime selle arutelu korraldamise vastu. Euroopa eh, liidu seisukoht Golani kõrgustike äh, osas äh, selge, me ei, äh, vastavalt ÜRO resolutsioonile ei tunnusta Golani kõrgendike hõivamist, mäletate, seda ütlesite ka ise aasta, eelmise aasta alguses ning Donald Trumpi avaldus ei muuda selles osas mitte midagi ning kuues aprill Jordani jõe läänekalda osas tehti seoses eh, Iisraeli ehm, valimistega, seega me ei toeta äärmusvasakpoolseid ettepanekuid, see eh, õõnestab Euroopa usaldusväärsest, väärsust, aga kui me sellest räägime, eh, siis tuleb meeles pidada ka seda, et Süüria riigi kokkuvarisemine on olukorda Golanil veelgi halvendanud. võttes arvesse, Eh, et eh, selles osa, eh, selles piirkonnas on aina rohkem Süüria šiiite, keda toetab Iraan, aitäh. suur aitäh teile, härra Preda, järgmisena saab sotsialistide nimel sõna Helena Valenciano, poolteist minutit. see, mis toimub Palestiina ja Iisraeli vahel ning Trumpi administratsiooni tegevus kes äh, igas, äh, igal sammul toetab äh, härra Netanyahut, ei ole midagi üllatavat. selge on ju see, mida nad teevad, kuigi see härra Bretat võib üllatada. küsimus on aga selles, mida meie edasi teeme, sest me oleme endiselt väga arglikud ähm, näeme, kui me oleme tunnistajaks rahvusvahelise õiguse rikkumisele see, mida eh, lubame Iisraeli valitsusele ja mida lubab USA äh, Iisraeli valitsusele, eh, on äh, rahvusvahelise õiguse rikkumine, me ei saa ühtedelt nõuda, et nad täidaks oma kohustusi, teised aga mitte, me oleme liialt arglikud, sest me ei tea, kuidas suhelda vaenuliku Ameerika valitsusega. arvan, et üks äh, Eh, es-, minu esimesi sõnavõtte siin kojas eh, oli eh, teemal Iisrael ja Palestiina ning see on minu eelviimane sõnavõtt siin ja see puudutab jälle sedasama teemat, sest tegemist on olukorraga, mida me ei suuda reguleerida, mis tekitab tohutu ebaõiglust ning mis ei luba füüsiliselt kahe riigi lahendust. me nõuame poliitiliselt kahte riiki, aga füüsiliselt pole see võimalik ja ma arvan, et on viimane aeg, et me natuke rohkem häält teeks, aitäh. suur aitäh teile, proua Valenciano, nüüd annan sõna ECR-i e, e, esindajale Vas Belderile pooleteiseks minutiks wie de golan heeft bezocht weet. president kui te olete käinud golani eh, kõrgustikel siis te teate kui olulised on see piirkond iisraeli turvalisusele kui olete seal näinud siis teate et üle piiri süürias on eh, iraani esindajad kohal kui eh, võtate neid tõsiselt, siis teate, et neil on terroristlikud äh, toetajad, kes soovivad juudi riigi maa pealt ära pühkida, seda on iraanlased öelnud. nüüd äh, äh ameeriklased tunnustasid äh, Golani kõrgustikke kui Iisraeli territooriumi. see on oluline, kuid peame tegema kõik selleks, et saavutada rahu äh, Ähm, ähm, seal piirkonnas, kui olete Kolanis käinud, siis teate, kui oluline, äh, kui olete piiblit lugenud, siis te teate, kui äh, oluline on see juudi äh, usklike jaoks, peaksime kõik tunnustama Golani kõrgustiki Iisraeli territooriumit, nagu liitlased peaksidki tegema, proua Valenciano. suur aitäh, härra Velder, järgmisena saab Ade nimel sõna Hilde Vautmans, poolteist minutit. suur aitäh teile, proua president, lugupeetud kõrge esindaja. ma olen tegelikult väga mures, olen mures Iisraeli olukorra pärast, sest ma arvan, et me näeme aina rohkem märke sellest, et Iisrael loobub kahe riigi lahendusest peaminister Netanyahu soovib laiendada Iisraeli suveräänsust ning annekteerida äh, Jordani jõe läänekalda. see äh, on, tähendab aga tohutu katastroofi vallandamist. see tähendab, et kahepoolset lahendust äh, hävitatakse Iisraeli poolt. ei saa öelda, et ameeriklased üritavad rahvusvahelist lahendust leida, sest sest tundub, et rahvusvahelise õiguse rikkumist nüüd aktsepteeritakse Eh, ning eh, seega proua kõrge esindaja, kas ei oleks eh, parem, kui me reageeriks selgemini, jõulisemalt. meie oleme toetanud kahe riigi lahendust, et Palestiina ja Iisrael saaks üheskoos eksisteerida. ning kui ootate USA poolseid avaldusi, kas nad tulevad uue plaaniga välja? kolmkümmend seitse riiki saatsid teile eile kirja, eile eh, saates olulise sõnumi Euroopa poolt, kus palume, et meie häält oleks eh, selgemalt kuulda, öeldes, et eh, on olemas ainult üks selge lahendus sõja lõpetamiseks ja see on kahe riigi lahendus, nii et ma palun, pöörake sellele kirjale tähelepanu. suur aitäh teile, kolleeg Vautmans ning eh, järgmisena saab kuue eh, nimel sõna Marissa Matias. suur aitäh, proua president. on tõsi, et eh, ükski selline situatsioon ei ole aktsepteeritav ja muudab olukorra Lähis-Idas keerulisemaks Palestiina territooriumide annekteerimine on juba reaalsuseks saanud. ja nüüd Iisraeli minister kuulutab selle ametlikuks. ma loomulikult ei kahtle teie seisukohtades. kuidas nüüd tagajärgedega tegeleda? meil on assotsieerimislepingud olemas, näiteks katkestame selle assotsieerimislepingu. see kas äh, meie rahvusvahelised lepingud äh, kehtivad või on lihtsalt äh, tegemist tühja kirja sõnaga? kas toome lihtsalt ühe rahva ohvriks ja härra Breda, kui kord, kui see päev, kui inimõigused on meile olulisemad kui kaubandussuhted, Äh, siis me võime enda üle rahul olla, teie olete see, kelle jaoks valimistulemused on tähtsamad kui inimõigused. kiitos edustaja Matis. täällä ei ole tarkoitus siin ei ole vaja karjuda. siin on võimalik sinise kaardi äh, küsimusi, kuna seda keegi pole küsinud, siis me ei, äh, siis ma ei omista seda, järgmisena saab sõna proua Auken aitäh teile, proua Mogherini, teile sõnade eest, aitäh, et Euroopa Liit räägib selgete sõnadega. praeguseni pole Iisraelile midagi maksma läinud see, et oma legaalset okupatsiooni jätkata. peame nüüd äh, sõnadest tegude juurde minna. tahaks äh, ma äh, tulla selle juurde, mida eile ütlesid välisministrid Eh, nad rääkisid resolutsioonist kaks tuhat kolmsada kolmkümmend neli ÜRO poolt. Nad ütlesid, et meil on vaja edasi minna, leida uusi legaalseid lahendusi, kuid me ei saa jätkata äh, nagu enne nende uut, nende pidevate asundustega ning äh, me arvan, et äh, me saame aidata oma sõpru Iisraelis äh, ja Palestiinas, et nad ei kaotaks lootust äh, kahe riigi lahenduse leidmiseks ja sõnadest pole enam see, piisavalt abi, teete seda sama hästi kui aitäh, proua Auken, järgmisena saab sõna annan nüüd sõna Maria Arenale pooleteiseks minutiks tänan, proua president, lugupeetud kõrge esindaja. on tõsi, et Euroopa välispoliitika ei ole kunagi seisnud äh, nii kaugel Ameerika poliitikast, kui asi puudutab Lähis-Ida ja mitte ainult. Äh, te ka-, äh, kaitsesite näiteks Iraani lepet, USA loobus sellest äh, Eh, ning eh, ka muudest küsimusest, näiteks Iisraeli juures on eh, USA toetanud Iisraeli valitsuse kõige äärmuslikumat osa, otsustades viia üle oma saatkonna Jeruusalemma, tunnustades seda juudi riigi pealinnala ning nüüd tunnustavad nad Golani kõrgendike kuulumist Iisraelile, sellega on nad rikkunud rahvusvahelist õigust ja ÜRO resolutsioone kuid äh, nõukogu äh, soovib endiselt jätkata kaubandusläbirääkimisi Ameerika Ühendriikidega, kes sellest on saanud äh, röövelriik ning kes, mis heidab kõrvale kõik igasuguse multilateraalsuse. Te olete teinud kõike, mis võimalik on, poliitikat ja diplomaatiat olete kasutanud, kuid kahte võimalust ei ole kasutatud, need on kaubandus lepingud ja assotsieerimislepingud ning äh, ainult sanktsioonid võivad need riigid reageerida, et äh, leid, luua kaks riiki, mis on praegusel hetkel aina kaugemal äh, Iisraeli huvidest ja ka palestiinlastest, kes on igasuguse lootuse kaotanud, Euroopa peab haarama tõrviku enda kätte ja kaitsma kahe riigi lahendust suur aitäh teile, proua Reena. härra Breda soovis esitada sinise kaardi küsimuse ning eh, kas te olete nõus sellele vastama? jah, palun pool minutit. Karis Maria, sa ütlesid, et liik-, Ameerika Ühendriigid on eh, röövelriik, kas sa ei arva, et sellised eh, seisukohad ei kahjusta äh, meie suhteid, kas sa ei arva, et äh, ka sotsialistide vasaktiib ning äärmusvasakpoolsed pole vastutavad äh, selle eest, et head töösuhted on halvenenud Ameerika Ühendriikidega, et kui kaugele minnakse veel ameeriklaste ärritamisega? kallis Maria kallis härra Preda. Ameerika Ühendriigid ei ole oodanud Euroopa vasakpoolseid selleks, et rikkuda rahvusvahelist õigust, kui härra Trump otsustas eh, kehtestada mm, alumiiniumi tariifid, et keelustada julgeoleku põhjustele Ameerikasse importimist, siis see on rahvusvaheliste lepete üle irvitamine kui eh, tunnustatakse eh, Golani kõrgendik Iisraeli osana, siis see on rahvusvahelise õiguse üle irvitamine. nüüd öelda, et eh, Euroopa vasakpoolsed tekitavad halbu suhteid USA ja Euroopa Liidu vahel, kui sa soovid lömitada härra Trumpi ees, siis see on sinu valik, aga see ei ole vasakpoolsete valik. suur aitäh teile, härra Preda proua Arena ja mul on nüüd äh, vaba mikrofoni vooru äh, jaoks kandidaate. Äh, need on natukene liiga palju, aega eriti ei ole. niisiis ma kasutaks sellist võimalust, et need, kes praeguses kõnevoorus eelmises said vaba mikrofoni võrra kasutada, selles ei saa. ning loomulikult ei anna sõna ka neile, kes äh, nägu ei näita saali, seega äh, ei ole kõnelejaid liialt palju ning äh, loodetavasti saab ka proua Mogherini oma sõnaõigust kasutada. kõigepealt saab vaba mikrofoni voorus sõna härra Salafranca. palun lugupeetud president, kõrge esindaja, daamid ja härrad, Iisraeli sõber võib olla, kuid see ei tähenda seda, et iga kord, kui USA president äh, teil tekib järjekordne uus idee, peab Euroopa Liit jooksuga oma seisukohti muutma. ning see puudutab nii Jeruusalemma staatust kui ka äh, äh, resolutsiooni nelisada seitsekümmend kaheksa ÜRO poolt Eh, see puudutab ka resolutsiooni nelisada üheksakümmend seitse ja, ja lääne eh, kalda eh, asunduste eh, eh, eh hukkamõistmise osas, sest selline käitumine USA poolt ainult halvendab olukorda Lähis-Idas ning muudab aina keerulisemaks kahe riigi Ähm, loomise, mis äh, kaaseksisteeriks rahumeelselt ja turvaliselt, äh, mis, äh, mida nad soovivad nii Iisrael kui Palestiina, aitäh teile! suur aitäh teile, härra Salafranca, järgmisena saab sõna kolleeg Liits. lugupeetud välispoliitika kõrge esindaja, juhataja, ma olen väga tänulik Mogherinile selle eest, et Äh, ei lasta mm, Trumpil niisama reageeringuta rahvusvahelist õigust rikkuda ja Golani kõrgendikke Iisraeli osana tunnustada. aga äh, see samuti peaminister äh, õhutab tagant konflikti, et okupeeritud läänekanda asundusi annekteerida ja Euroopa Liit peab need stsenaariumid ka läbi analüüsima, kui ta kaubandussuhteid arendab Iisraeliga. me ei saa anneksiooni või okupeerimist lihtsalt aktsepteerida. paraku USA öö, on nüüd Trumpi öö, presidendiks olemise ajal kahe riigi lahendusest taandunud, aga öö, tähtis on ka, et Euroopa oma saatkondi ei paigutaks ümber Jeruusalemma, nagu USA seda tegi ja järgiks seda põhimõtet. kiitokset, edustaja Liits. suur aitäh teile, härra Liits. järgmisena saab sõna härra Kirike. jah, kogu piibli ajalugu äh, tugineb Iisraelis juudi rahva äh, ajaloole selles piirkonnas ja kui me räägime Golani kõrgendikest ja läänekaldast, siis me peame arvestama ka Iisraeli julgeolekuolukonnaga. Euroopa on Iraani tugevaks muutnud, aga Iraan tungib edasi Süürias ja on suureks ohuks ka Golani kõrgendikel Iisraelile. Mekka ja Medina see on iseenesestmõistetav. Äh, äh, me räägime hoopis teistsugust keelt, aga kui me räägime Iisraelist, aga oluline on rahu selles piirkonnas ja kolme monoteistliku religiooni seisund selles piirkonnas. ja äh, ainult üks ulatusväärne partner on meil Lähis-Idas, aga see on juudi rahvas, Iisraeli rahvas, kes on ainus õigusriik selles piirkonnas ja juba aastatuhandeid omab õigussüsteemi. ja peab olema meile heaks eeskujuks, kui me räägime julgeolekuolukorra seal. juutide väljaajamine Araabia riikidest Teil on kõneaega minut, mitte poolteist minutit ja nüüd ma annan sõna eh, kolleeg Roosa Tamatule. tänan, president, ka viimasel täiskogu istungil eh, peame rääkima sellest, kuidas eh, Ameerika Ühendriigid rikuvad rahvusvaheliselt, rahvusvahelist õigust rikuvad ning äh, toetavad äh, Netanyahu tegevust. see koloni äh, mm, kõrgendikel elab kakskümmend viis tuhat araabia truusi ning kakskümmend tuhat Iisraeli asunikku ning aina ehitatakse uusi ähm, asundusi Jordani jõe läänekaldale. see tähendab seda, et ähm, äh, ei mõelda enam sellele ainsale lahendusele, mis aitaks rahu leida selles piirkonnas. meie palume, et peetaks kinni rahvusvahelisest õigusest, ÜRO resolutsioonidest eh, ning Palestiina riigi tunnustamisest. nägin oma enda silmadega, kuidas Palestiina elanikud elavad meeleheitlikus eh, olukorras. Eh, nende igasuguseid põhiõigusi rikutakse pidevalt. oleme sellise autoritaarse käitumise vastu mis eh, käituvad eh, niivõrd hävitavalt eh, selles niinimetatud demokraatlikus riigis. tänan teid, proua D'Amato ja nüüd saab sõna kolleeg Milan Zver. aitäh, president, lugupeetud kõrge esindaja. rahuprotsess on olnud tegelikult kriisis juba mitmeid aastaid kahe riigi lahenduse kasutamine ja õnnestumine on üha vähem tõenäoline. olukord Iisraelis on selles kontekstis tõsiselt muutunud. kui Euroopa Liit tahab siin mingit rolli mängida, peab see roll olema igal juhul aktiivsem. me ei tohiks lubada seda, et USA toetab Iisraeli ühelt küljelt, aga Euroopa Liit äh, jääb äh, Palestiina poolele. me peame olema siin läbirääkijad, vahendajad, mitte toetajad. aitäh, härra Sveer, järgmisena saab sõna palju, Kristjan. aitäh. lugupeetud kolleegid, me peame jääma tasakaalukaks oma lähenemises siin kojas, eriti võttes arvesse lähenevaid valimisi. väga hea, et me räägime Golani kõrgendiku küsimusest täna, aga arutelu, mis puud-, käsitleb Golani kõrgendikku, peab viitama ka sellele kõrgele julgeolekuriskile, millega Iisrael äh, silmitsi seisab äh, šiiidid, äh, Iraan, Hezbollah. Euroopa Liit peaks säilitama tasakaaluka lähenemise ja omalt poolt samuti äh, pühenduma rohkem Iisraeli julgeolekule. kolleegid, parandage, kui ma eksin, aga sellel arutelul siin ei ole mingisugust eesmärgi, kuna olukord kohapeal on muutumatu ja Euroopa Liidu seisukoht on ju üldiselt teada, aitäh. aitäh, kolleeg Kristja, Stanislav Skripek saab järgmisena sõna. <clears throat> suur tänu. jah, väga palju süüdistusi kõlab Iisraeli aadressil tänapäeval ja kolleegide suust samuti ma ei arva, et see oleks päris õige. ja kaks märkust minu poolt. Iisraelil on õigus ennast kaitsta. ja ta peab saama kontrollida ka Golani kõrgendikke ja Jordani jõe läänekallast. seal on väga palju vaenulikke äh, ründekatseid võimalik, et tulemas ja Hezbollah terroristlikud operatsioonid. Iisrael ei saa ignoreerida neid ohtusi ja peab saama tagada oma kodanike julgeoleku. arvud kõnelevad paremini kui poliitika. Iisraeli ettevõtjad on tööle võtnud kakssada tuhat araablast ja maksavad neile kõrget palka aitäh, härra Skripek. Konstantinos Papadakis, palun. pärast äh, Jeruusalemma tunnustamist Iisraeli pealinnana ja pärast seda, kui USA saatkond sinna viidi, on tegemist järjekordse provokatsioonina. Iisrael haaras kuuekümne kaheksandal aastal Golani kõrgendiku enda kätte, nüüd on seal asundused ja me näeme, milline on USA poliitika Lähis-Idas. püütakse võidelda kätte parem positsioon võrreldes Venemaaga, ignoreeritakse neid inimesi, kes seal elavad ning teised äh, lääneriigid lihtsalt äh, vaatavad pealt, see ei aita kuidagi palestiinlasi ega ka kahe riigi olukorda, äh, lahendust seal. me aktsepteerime seda, mida Iisrael teeb, nagu see oleks täiesti probleemivaba. me peame toetama rohkem Palestiina rahvast, toetama sõltumatu Palestiina riigi loomist kuuekümne seitsmenda aasta piirides ja Jeruusalemm peaks olema pealinnaks. aitäh, kolleeg Papadakis kõrge esindaja, palun. Let me restate clearly what ütlen uuesti selgelt välja, mida ma olen juba mitu korda öelnud äh, siin äh, täiskogu saalis. Euroopa Liidu jaoks on Iisrael ja Iisraeli rahvas partnerid ja sõbrad, samuti ka Palestiina omavalitsus ja Palestiina rahvas ning samuti on meie Ameerika sõbrad äh, Ameerika Ühendriikides meie partnerid ja sõbrad. see ei tähenda, et meie poliitika või meie seisukoht oleks sellest paika pandud. oma seisukohad paneme paika tulenevalt nendest, äh, tulenevalt sellest, mida meie peame piirkonna stabiilsuse ja rahu äh, huvides paremaks. nii, ja teeme seda tulenevalt rahvusvahelisest õigusest ning see ei ole muutunud oleme ühiselt ja selgelt oma seisukohta väljendanud, aga see ei tähenda, et me oleksime vaenulikud äh, äh, vahendajate ja partnerite suhtes. me lihtsalt ütleme see, välja selle, mida me oleme alati uskunud ja mida usume ka praegu. jõud ei ole hea alus, millele oma poliitika üles ehitada idee, et äh, sõjaväelise jõuga saame piire muuta, on väga ohtlik nii Euroopas kui ka Lähis-Idas ning seetõttu on meie seisukoht ka Golani kõrgendiku osas olnud nii selge, meie usume, et rahvusvaheline sead-, rahvusvaheline õigus, rahvusvahelised standardid, rahvusvahelised kokkulepped, nendest tuleb kinni pidada. ja sellest põhimõttest lähtumine on kõigi huvides kui